pädevuses selle käsitlemine ja lõpetuseks ECR fraktsioon on teavitanud parlamendi presidenti, et härra Margus Pretzel ei ole enam fraktsiooni liige äh, alates kaheteistkümnendast aprillist kaks tuhat kuusteist ja tema on nüüd liitunud fraktsioonilise kuuluvuste äh,